aruanne Euroopa prokuratuuri teemal. annan nüüd neljaks minutiks sõna proua Makoveile. suur aitäh, president. me lõpetasime just terrorismi teema aru, arutelu ning me kõik oleme terrorismi vastu Äh, ma tahaksin öelda, et terrorismi rahastatakse pettusest, organiseeritud kuritegevusest ja korruptsioonist ja äh, terrorismi rahastatakse ka Euroopa rahaliste vahendite vastu sooritatud pettuste läbi. Äh, me, seda pettust pannakse toime kodanike rahaga. tegemist on kolme kuni viie miljardi euroga aastas, see on tohutu suur arv ja tegelikkuses võib olukord olla veelgi hullem raha, varastatakse raha, mis on mõeldud inimestele, tööhõiveks, teadus- ja arendustegevuseks, see on meie raha. vaesus kasvab ning kõik see on viinud selleni, et tänapäeval kahjuks Euroopa tasandil meile ja selle, see on kõik on tingitud sellest, et meil Euroopa tasandil täna ei ole mehhanismi selleks, et võidelda Euroopa Liidu finantshuvide vastu toime pandud kuritegudega Äh, äh, iga liikmesriik tegeleb selle, selliste kuritegudega ise ja sellega ei tegele Euroopa Liit, mõned liikmesriigid teevad seda tõhusalt, mis puudutab aga Äh, pettust äh, liikmesriik, mõnedele muudele liikmesriikidele eraldatud vahenditega, siis seal liikmesriikides äh, selliste pettustega eriti ei tegelda või tegeldakse ebatõhusalt. ja selline erinevus, mil moel liidu finantshuve kahjustavaid pettusi uuritakse, Äh, on äh, juhtinud tähelepanu vajadusele, et meil on vaja ühtset Euroopa organit, mis võiks tegeleda selliste pettumis, pettusjuhtumite urga, uurimisega ning seetõttu on äärmiselt oluline, et meil oleks Euroopa prokuratuur. tulemuseks oleks see, et äh, Euroopa Liidu finantshuvide kahjustatavaid pettusi uuritakse palju paremini ja palju kiiremini ning äh, äh, raha, varastatud raha tagasisaamine äh, oleks palju suurem. niisiis ärgem unustagem ka seda, et tegemist on teemaga, mis puudutab ka meid siin Euroopa Parlamendis, Euroopa institutsioonides, tegemist on ju meie rahva rahaga, mida meie peame valvama ja seetõttu ma sooviksingi, et luuakse Euroopa prokuratuur, eh, mis saab tegemismenetlustega ja eh, võtta vastutusele neid, keda kahtlustatakse eh, pettuses, niisiis Euroopa prokuratuur saaks sellisel moel hästi kaitsta avaliku sektori raha, meil on vaja sellist prokuratuuri, kus oleksid äh, Äh, sõltumatud inimesed, äh, prokurörid, kes äh, on spetsialiseerunud, võitlevad pettustega, osaliselt töötaksid nad siis liikmesriikides ja osaliselt keskbüroos, aga nad oleksid kõik siis selle uue institutsiooni, Euroopa prokuratuuri osaks. ja kui lubate teha ühe võrdluse, siis Ehm, ehm, ehm, ma leian, et meil on vaja just nimelt sellist keskset organi selleks, et pettusega võidelda, sellepärast et kui me võitleme organiseeritud inimeste rühmaga, kes süstemaatiliselt pettusi toime paneme ja teeme seda läbi mitme liikmesriigi, kuidas me suudame selliste pettustega toime tulla? me leiame, et meil oleks vaja just nimelt prokuröre kõikides liikmesriikides, kes suudaksid paindlikult ja kiiresti omavahel koostööd teha Äh, selleks, et võidelda sellise pettusega ja teha lõpp sellistele äh, kuritegelikele rühmitustele. on olemas siis äh, võimalused või vahendid uurimiseks, uurimised leiavad aset siis liikmesriikides, kõnealuse liikmesringi loal ning peetakse kinni ka kohtualluvuse põhimõttest, aitäh! aitäh, proua Makovei ja nüüd annan sõna kohe äh, volinik Jourovale, palun. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, ma tahaksin kõigepealt avaldada tänu proua Pakoveile ja kõikidele variraportööridele äh, selle väga pingelise töö eest, mida nad selle teemaga tegid. see vahearuanne peegeldab parlamendi seisukohta äärmiselt selgelt ja mul on väga hea meel, et see seisukoht toetab komisjoni üldist eesmärki luua Euroopa prokuratuur, mis suudaks äh, Äh, oluliselt muuta olukorda võitluses pettusega, mida pannakse toime Euroopa Liidu eelarve suhtes. mina äh, kavatsen selle kõik kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks teoks teha. prokuratuuri loomine muudab äh, olu, seda, kuidas me võitleme Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate kuritegude vastu aga me ei ole veel sellesse punkti jõudnud, läbirääkimised nõukogus veel käivad, nii et need läbirääkimised on väga keerulised me üritame äh, väga saavutada äh, Euroopa prokuratuuri sõltumatust ja tõhusust ja äh, kasutaksin edaspidi lühendit EPPO Euroopa prokuratuuri kohta ja ma tahaksin teid tõesti tänada, sellepärast et te olete toetanud avatud, objektiivsed ja läbipaistvad ähm, äh, prokuratuuri liikmete ametisse nimetamist. ma olen nõus sellega, et meil on vaja selgeid reegleid liikmesriikide pädevuse kohta, samuti on Euroopa prokuratuurile vaja tugevat pädevust. Äh, Euroopa prokuratuuri töökoormuse jagamine peaks tuginema objektiivsetele kriteeriumitele ning selle töömenetlused peavad olema kooskõlas aluslepingutega, põhiõigustega, põhiõiguste hartaga ja Euroopa inimõiguste konventsiooniga. ma äh, sooviksin, et me oleksime kõik avatud meelega. meil ei ole mitte mingisugust mudelit äh, või pretsedenti Euroopa prokuratuuri jaoks ja meil ei ole valmis lahendusi, mida me saaksime lihtsalt korrata ja selles kontekstis äh, on komisjonil mõningaid kahtlusi selles osas, kas see piiriüline uurimissüsteem Euroopa prokuratuuri puhul peaks Eh, järgima sama süsteemi nagu Euroopa uurimismääruse direktiivis. Eh, see vahend eh, on väga oluline liikmesriikide vahelise õigusalase koostöö seisukoha pealt, aga see ei ole niivõrd soovitav Euroopa prokura-, prokuratuuri jaoks, mis on ühtne jagamatu Euroopa organ. meie arvates on pettusejuhtumite uurimise äh, üleandmise puhul vaja väga selget sui generis äh, režiimi, äh, just nimelt piiriüleste uurimiste puhul, kus austatakse täiel määral menetluslikke õigusi ja inimõiguste ja põhiõiguste hartat me peaksime kalduma kõrvale traditsioonilisest valitsustevahelisest koostööst, eriti selles osas, mis puudutab äh, Äh, uurimis, äh, uurimisest keeldumise või uurimissüsteemi valiku puhul. ja ma arvan, et Euroopa prokuratuur peaks olema sõltumatu ja ühtne Euroopa organ ja seetõttu ei ole vaja dubleerida uurimismeetmete osas kohtupoolseid lubasid. Äh, sama küsimus puudutab ka Eh, seda, et Euroopa eh, Kohus eh, peaks vaatama läbi Euroopa prokuratuuri otsuseid. see suurendaks veelgi kohtu koormust, me ei räägi siin tosinast juhtumist aastast, jutt käib sadadest ja tuhandetest juhtumitest alusleping lubab ja nõuab meilt, et me looksime konkreetse süsteemi, mis arvestab Euroopa prokuratuuri konkreetse iseloomuga Äh, see, mille meie oleme välja pakkunud, äh, tagab tõhusa kohtuliku kaitse ning Euroopa Kohtu institutsionaalse rolli kui Euroopa õiguse äh, ülima tõlgendaja rolli. aitäh! aitäh, volinik, järgmine kõneleja õigusasjade komisjoni nimel on härra Negrescu kõigepealt eh, on mul väga hea meel selle üle, et see raport, mis puudutab Euroopa prokuratuuri loomist, võetakse vastu ja mul on väga hea meel selle ülest, et ma sain koostada jurikomisjoni arvamuse selle raporti kohta. tahaksin tänada kõiki kolleege õigusasjade komisjonis selle eest, et see raport väga kiiresti vastu võeti ja seal toetatakse Euroopa prokuratuuri loomist, mis võimaldab meil paremini võidelda Euroopa Liidu finantshuvide vastu toime pandud pettustega parata-, paraku aga meie ettepanekud ei leidnud raporti lõppversioonis kajastamist. tahetakse, me leiame, et eh, prokuratuuri ja poliitikute vahel ei tohiks olla mitte mingisuguseid sidemeid. samuti tuleb tagada isikuvabadused ning samuti tuleb rah-, panna äh, Äh, rõhku sellele, et äh, Euroopa prokuratuur võitleb just piiriülese kuritegevusega, aga sellele vaatamata ma kavatsen hääletada selle raporti poolt, sellepärast et ma arvan, et see prokuratuur muudab võitluse korruptsiooni vastu tõhusamaks, aitäh! aitäh, järgmine kõneleja äh, ja alustan fraktsioonide nimel kõnelejatega poolteist minutit, proua Kressle, palun lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, me peame ära arutelu väga olulisel teemal, aga väga üks äh, oluline vestluspartner on puudus, see on nõukogu, ei ole siin. Äh, võib-olla proua president, te teeksite kindlaks, miks eesistuja Läti niivõrd olulisel punktil, äh, miks nad siin ei ole, miks nad selles arutelus ei osale, et sellepärast, et meil ei ole just palju võimalusi selliseid arutelusid pidada. ma tahaksin öelda, et see, mis praegu arutusel on seoses Euroopa prokuratuuriga, ei ole sugugi piisav Ehm, meie oleme ehm, meie nõuame nõukogult seda, et meil on vaja sellist asutust, mis on eh, tõhus ja meil ei ole vaja asutust, mis ei suuda seda eh, teha, milleks ta ette nähtud on, nimelt piiriülese kuritegevuse vastaseks võitluseks. mina olen äh, Äh, äh, materiaalõiguse osas raportööriks, äh, see puudutab ka Euroopa prokuratuuri, meil on olnud viis mitmepoolset läbirääkimist ja väga raske on olnud seda teemat käd-, käsitleda sellepärast, et liikmesriigid ei taha mitte väle, pädevusi üle, üle kanda. ma meie ei saa siin kojas toetada selliseid ettepanekuid, millel ei ole lisandväärtust. meil oleks ikkagi vaja sellist Euroopa prokuratuuri, mis annab lisandväärtuse piiriüleste eh, juhtumite lahendamiseks. tahaksin öelda, et see prokuratuuri teema on praegu tõesti dramaatilises eh, olukorras ja oleks väga tore, kui nõukogu tuleks ja meiega sellest kõneleks, aitäh You... aitäh, kas te olete valmis vastama sinisele kraadi, kaardile, proua Kressle? proua Van Storch saab nüüd sõna. jah Äh, mul on väga hea meel, proua Kressle, kui ma teist õigesti aru saan, te olete äh, vastu Euroopa prokuratuuri loomisele, aga äh, samas te leiate, et see peaks tegelema siiski piiriüleste kuritegevuste uurimisega. kas ma olen aru saanud, et, et prokuratuuri on vaja just nimelt piiriüleste kuritegevuste, kuritegude organiseerimiseks, aga Euroopa Liit ei ole ju riik. kas ma sain teist kogemata valesti aru? Euroopa, Euroopa ei ole riik, seega ei saa siin olla ka mingit riiklikku prokuratuuri. proua äh, äh, von Storch, äh, te teate tegelikult, kuidas asjad on äh,. meie äh, toet prokuratuuri loomist, äh, selleks on õiguslikud alused olemas Lissaboni lepingus ning me peame arvestama kehtiva õigusliku olukorraga, mis meil praegu on ja me saame, meil ei ole vaja siin mingit riiklikku institutsiooni selleks, et võidelda piiriülese kuritegevusega, aitäh. aitäh, kolleegid, ma tean, et tahetakse esitada veel sinise kaardi küsimusi, ma luban ainult ühe küsimuse kõneleja kohta, ma arvan, et see on õiglane ja nüüd läheme järgmise kõneleja juurde, kolmeks minutiks saab sõna proua Kaufmann aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik Äh, väga suur on äh, see, väga suured on need summad, mis Euroopa äh, pettuse tõttu igal aastal ka kaduma lähevad ja see kahjustab ka Euroopa Liidu maksumaksjate huvi. viissada miljonit eurot või isegi kaks kuni kolm miljardit eurot läheb iga aasta kaduma aga me ei tea täpselt, me teame aga, et selliste pettuste uurimine riiklikul tasandil ei ole Eh, eriti edukas ja seetõttu tahamegi me luua Euroopa prokuratuuri. Eh, see on ette nähtud Lissaboni lepingus eh, ning me sooviksime, et see prokuratuur saaks oma tegevusega algust tegema. kuriteod Euroopa Liidu finantshuvide vastu, mis on piiriülesed, nende vastu tuleb võidelda, need ei ole mingid pisikuriteod. Euroopa peab oma huvisid kaitsma ja oma kodanike huvisid kaitsma põhimõtteliselt toetab meie fraktsioon Euroopa prokuratuuri loomist. see oleks üks oluline samm teel eh, tõelise Euroopa Liidu finantshuvide kaitse suunas ja see oleks sama oluline kui ühtse Euroopa õigusruumi tugevdamine eh, praegu peavad eh, liikmesriigid läbirääkimisi selle üle, kuidas see prokuratuur välja näeb ja lõppkokkuvõttes peab nõukogu ühehäälselt otsustama. parlament E, e, paraku ei ole siin seadusloome protsessis osaline, aga nõukogu e, peaks teadma ja kuigi nad kohal ei ole ja ma loodan, et sõnum neile edasi antakse, nõukogu peaks teadma, et neil on siiski tegutsemiseks vaja meie koja nõusolekut Äh, parlamendi äh, teine vahearuanne, millest me täna äh, räägime, on tõesti koostatud väga õigeaegselt, see saadab liikmesriikidele ja nende läbirääkimispartnerile väga selge sõnumi. ma tahaksin meie fraktsiooni poolt väga selgesti öelda, et tühja tšeki heakskiidu saamiseks me liikmesriikidele välja ei anna. meie soovime sellist Euroopa prokuratuuri, mis on sõltumatu, sõltumatu igasugustest liikmesriikide huvidest Äh, me soovime äh, mitte ainult läbipaistvat äh, menetlust Euroopa prokuratuuride ametisse nimetamisse, vaid parlament peab ka peaprokuröri ja Euroopa prokuröride valikusse olema kaasatud. me soovime ka väga selget pädevuste piiramist Euroopa prokuratuuri ja liikmesriikide vastavate asutuste vahel. Euroopa prokuratuur peab suutma tegutseda tõhusalt, aga vähemalt sama oluline on äh, ka, et süüdistajate menetluslikke õigusi ei kahjustata äh, ja loomulikult äh, tuleb selliste õiguste kaitse tagada. me oleme sellisel seisukohal, et Euroopa Äh, prokuratuuri, äh, prokuröri ametikoht on mingi äh, kõrvaltähtsusega ametikoht, mille kohal võib, kõrval võib olla veel mõngi muu teine töökoht, me tahaksime, et nõukogu selliste seisukohtadega arvestada ja kui ta seda teeb, siis on, võib loota ka meie toetusele, aitäh! suur tänu äh, proua kaufmann teil on sinise kaardi küsimus äh, ja nagu ma ütlesin igaühele on ainult üks sinise kaardi küsimus kuigi neid äh, tahtjaid võib olla rohkem kas te olete valmis vastama jah palun lugupeetud proua president euroopa liit euroopa liidul ei ole oma eelarvet tegemist on ju liikmesriikide ja kodanike äh, äh, poolse äh, panusega. kas teie ei arva, et Euroopa prokuratuuri ja Euroopa liikmesriikide lahkuviimine piirab Euroopa prokuratuuri tõhusust vähendada, kas te ei arva, et see on lihtsalt uus tsentraliseerimine? viimaste aastate kogemused näitavad, et kahjuks ja seda ütles ka proua Makovei, et äh, paljudes liikmesriikides äh, väga tõhusalt uurimisega ei tegelda ning äh, pettusejuhtumeid on tõesti palju ning seetõttu oleme me ju ka selle Euroopa prokuratuuri ideega välja tulnud ja mul on väga hea meel, et ma olin ka põhiseaduskonvendis, et võitlus Euroopa Liidu finantshuvide vastase pettusega leiab tuge, tugevdamist, aitäh! härra Kirkhope suur tänu, proua president, volinik, me oleme kõik nõus äh, sellega, et pettusevastane võitlus peab olema poliitiline prioriteet, korruptsioon vähendab meie vabadust ja demokraatiat, me peaksime aga keskenduma äh, juba neile vahenditele, mis meil olemas on, nagu Olav, Eurojust, Europol äh, ja, ja direktiiv. ja direktiiv, peaksime Eh, me pühendama rohkem vahendeid ja tugevdama neid vahendeid liikmesriikides, mis meil olemas on. kõige parem oleks, kui me suudaks eh, pettuse juba eh, eos ära hoida ning suurendades, tugevdades reegleid, mis praegusel hetkel juba eksisteerivad ning suurendades neile mõeldud eelarvelist toetust, on võimalik seda teha ei äh, saa ähm, äh, üritada lahendada äh, väga erinevapalgelisi probleeme ühe lahendusega. härra Krõkov, kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele? härra Jakovitš, palun. Zahvaljujem se gospodinu što je prihvatio plavu kartu. Želim... suur tänu, te olete nõus sellele küsimusele vastama kuidas me saame kontrollida Euroopa fonde mitte ainult liikmesriikides, vaid ka neis riikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, sest nad võivad meie käest saada äh, toetust ja samas äh, tegeleda pettusega, ma mõtlen siin äh, Äh, äh, kandidaatriike, ma tahaks, et ka proua Makove mind kuulaks, kas te olete nõus sellele, et kes sellega, et kes annab raha, on õigus, neil sellel on õigus kontrollima, kuidas seda raha, raha kasutatakse? The question to Mr Kirkhope. härra Kirkhope. ma ütlesin, et meil on juba piisavalt palju ameteid ja agentuure ma esimesena olen valmis kritiseerima neid, ma teen seda tihti, sest ma ei arva, et nad tegelevad sellega, millega nad peaksid tegelema, loomulikult Euroopa raha eh, kaitsmine on prioriteetne, ma ei tahaks aga öelda, et see konkreetne amet ja uus eh, eh, suudaks kuidagi vähendada äh, ametite äh, võimet oma tööd teha. tegeleme sellega, mida me praegu teeme juba ja katsume seda õigesti teha. suur tänu, järgmisena saab kaheks minutiks sõna Louis Michel. jah, äh, tänan teid, proua president, võttes selle raporti vastu, käivitab euro, saadab Euroopa parlament äh, jõulise sõnumi Euroopa Nõukogule, ütleme jah prokuratuurile, kuid ütleme ei ähm, keerulisele mm, struktuurile, mis sõltub äh, liikmesriikidest ja mis ähm, on väga bürokraatlik, mis äh, äh, nagu ütles härra Kõrkov, on ka suveräänsusele ohtlik. me saame, peame samas aga karistamatuse vastu võidelda. me ei saa lihtsalt jääda Euroopa liikmesriikide hea tahte peale lootma. Euroopa Liit peab olema piisavalt ambitsioonikas, me ei taha, saa mängida topeltmängu, eh, me ei saa rääkida eh, avalikkuses üht juttu eh, ja selja taga teha hoopis teist nägu Euroopa prokuratuur annaks tõelise lisandväärtuse ning mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament pakub välja konkreetseid äh, mõistlikke lahendusi. Äh, ja proua Kaufmann seda ka ütles, et äh, näiteks prokuröride ametisse nimetamisel on prioriteet Euroopa prokuratuuril neil peaks, ühesõnaga peaks olema üks peaprokurör ja aseprokurörid, et oleks hea, kui äh, Euroopa Nõukogu, enne kui ta selle komi-, otsuse langetab, võtaks Euroopa Parlamendi arvamust arvesse. suur tänu, härra Michel äh,, härra Uljadovski soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, te istu oma õiges äh,, õigel kohal, sellega seoses on teie nime väga raske teada. Te olete valmis vastama, härra Michel, jah, kolmkümmend sekundit. suur tänu kuulates sõnavõtte, ka härra Micheli sõnavõttu, on palju umbusku liikmesriikide vastu, kellel on kõigil erinev õiguslik traditsioon, tahaksin teie käest küsida eh, nimelt siis määrus, mis puudutab Euroopa prokuratuuri, seda ei saa vastu võtta ilma eh, kõigi liikmesriikide nõusolekuta. kui te olete sellise tõeliselt tsentraliseeritud lahenduse poole ja te olete umbusklik liikmesriikide vastu, vabandust, aga eh, teil on kolmkümmend sekundit sõna, kõneaega, ma ei tea. ma lõpetan. kõigil on kolmkümmend sekundit kõneaega, te teadsite seda. härra Michel ma ei tea, kas te saite aru, mida taheti küsida? küsimus on siis selles, kas ma umbusaldan liikmesriike. ma umbusaldan mõningaid liikmesriike, ilmselgelt, sest äh, on väga palju pettuse teemalisi ähm, äh, kohtuasju, on jäänud toppama liikmesriikidesse, äh, kes kaitsevad oma huve, oma suveräänsust, et äh, võimaldada seda, et mõned pääsevad äh, pääsevad karistusest äh, ja sellega seoses äh, olen ma tsentrali õiguskohtupraktika tsentraliseerimise poolt. kallid kolleegid, nagu ikka, on meil aega väga vähe, kolmkümmend sekundit nii küsimuse kui vastuse jaoks. ja nüüd poolteist minutit proua Karile. Er suur tänu on täiesti uskumatu, et üksteist liikmesriiki on kasutanud nii-öelda kollast kaardi, eh, väites, et parlament on rikkunud põhi äh,, lähimuspõhimõtet ja liiga kaugele läinud. näiteks öeldes, et liikmesriikidel on raske selged prioriteedid paika panna äh, konkreetsete rikkumiste puhul. praegusel hetkel ei ole küsimus seal mitte ainult äh, prok-, Euroopa prokuratuur, liikmesriikide prokuratuuride ja liikmesriikide vahel, vaid me räägime siin Euroopa prokuratuuride koostööd liikmes, koostööst liikmesriikidega. Euroopa Liit või Euroopa Liidu prokuratuur võiks, äh, võib minna kaugemale liikmesriikidest endist. minu meelest tuleks kogu see asi tagasi lükata. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Albrecht üheks minutiks. aitäh, president. kõigepealt tahaksin kogu südamest tänada raportöör proua Makoveid raske töö eest. on äärmiselt oluline, et meil oleks tulemust, et meil oleks vahearuanne mis edastatakse nüüd nõukogule meie eh, Euroopa eh, Parlament eh, küll otsustamisprotsessis ei osale, aga lõppkokkuvõttes peame ütlema jaa või ei. ja väga kahe, kahju, et liikmesriikide esindajad jällegi kohal ei ole. ja seetõttu ilmselt ei toeta ka neid ettepanekuid, mida meie teeme, aga ilma, ilma selleta ei saa meie anda prokuratuurile oma toetust, seda peaksid liikmesriigid teadma, teiselt poolt on ka väga selge, et siin kojas äh, üsna äh, suur enamus äh, juba pikka aega on nõudnud sellise prokuratuuri loomist. seda me oleme nõudnud, aga tingimused peavad olema õiged. meil on vaja äärmiselt kõrgeid menetlusstandardeid, mille me peame tõesti hoolitsema selle eest, et see prokuratuur suudaks oma tööd ka korralikult teha, aitäh. ning sinise kaardi küsimus, proua Van Stor, kas te olete nõus sellele küsimusele vastama? kolmkümmend sekundit. jah, eh, te ütlesite, et Euroopa prokuratuuri loomine on vajalik sellepärast, et mõnedes liikmesriikides on probleeme eh, pettusega, Euroopa Liidu rahade kasutamisega eh, kui probleem on ainult mõningatel liikmesriikidel, kas siis on õige selleks vaja luua uus asutus Euroopa tasandilt? me peaksime suutma ju lahendada need probleemid nendes riikides, kus need on Äh, äh, kas me niimoodi ei äh, riku riiklikke, riigi suveräänseid õigusi? Ähm. You. aitäh, teie vastus, palun pool minutit. proua von Storch, teie äh, küsimus äh, tugineb riigi õigussüsteemide arengu mittetundmisel äh, Eh, jah, eh, meil on eh, loomulikult, me oleme siin oma suveräänsust Euroopa tasandil ühendanud, meil on asutused, millega oma suveräänsust jagame kas te tahate näiteks vaidlustada ka rahvusvahelise kriminaalkohtu, kas te tahaksite öelda, et siin on tegemist sammuga tagasi ja rünnakuga riikide suveräänsuse vastu? ei, see ei ole, minu arvates selliste asutuste loomine on täiesti õige. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Ferreira suur aitäh, võitlus korruptsiooni ja kuritegevuse vastu ning äh, õige äh, riiklike vahendite kasutamise poolt äh, on üks asi, mis on Cinque Stelle liikmese jaoks väga olulised. seetõttu me toetame Euroopa prokuratuuri, see peab olema sõltumatu poliitilisest võimust ning selle eesmärgiks on tõhusalt võidelda karistamatuse vastu ning seeläbi aidata Euroopa Liidu maksumaksjaid. praegune ettepanek aga loodetavasti saab see olema tõsiseks äh, toekaks juriidiliseks aluseks. PIF direktiiv äh, loodetavasti kiidetakse kiiresti heaks ning see määrab täpselt ära äh, tegevusvaldkonna, muuhulgas ka käibemaksuga seotud pettuse Äh, lisaks sellele tuleb veel muude äh, probleemidega tegeleda, mis puudutavad Euroopa Liidu finantshuvisid. Äh, artikkel kaheksakümmend kuus aluslepingutes puudutab seda teema, nii et peamisteks tegevusvaldkondadeks peab olema võitlus terrorismi ning ka maffia tegevuse vastu. suur aitäh ja palun härra Filippo suur aitäh, Brüssel nüüd teeb ettepanekul uue Euroopa õigussüsteeme, mis äh, oleks ülem võrreldes liikmesriikide omadega. pikaajaliseks eesmärgiks on muidugi see, et Euroopa õigus muutuks äh, kõikvõimsaks äh, ning asendaks täielikult liikmesriikide oma seega tahetakse supranatsionaalset õigussüsteemi, mis asendaks olemasolevat. regaliaane süsteem äh, Äh, põhimõtteliselt asendaks riigi mõistest äh, õigussüsteemi välja ning sellest tulenevalt kodanikud jääksid üksinda seisma institutsioonide vastu, kaoks igasugune demokraatia. Äh, õigussüsteem Prantsusmaal peab olema selline, nagu ta praegu on ka kohtuotsustes ära toodud, õigus peab mõistma kodanike hüvanguks me peame nõudma oma äh, liikmesriikide kohtusüsteemidel lihtsalt paremat koostööd, see aitaks kaasa. praegune Euroopa prokuratuur on täiesti ebavajalik ning demokraatia vastane, aitäh. suur aitäh, sinise kaardi küsimus härra Negreskolt, palun, kas te nõustute? Yes. jah, palun. Euh, euh, ma kuulsin, äh, mis te ütlesite, pean ütlema, et äh, Rumeenias, Bulgaarias on äh, koostöösüsteeme ja see on aidanud meil oma kohtumõistmissüsteemi tugevdada, aga sellel süsteemil ei ole mingit poliitilist värvingut kas te usute, et Euroopas ei suudeta midagi õigesti teha, kas te usute, et kohtusüsteemil on äh, rahvuslus, milline on teie arvamus siin, kas te usute, et õigust ei oleks võimalik tagada Euroopa Liidu tasandil no,? Que... ei, ma usun, et õigusemõistmine nagu piirid, eelarve, raha, eh, seadusandlus on esmasteks riigi atribuutideks ja kuna Euroopa rahvast kui sellist ei ole, ei saa meil olla ju ka Euroopa õigussüsteemi, nagu äh, ei tohiks olla Euroopa raha, Euroopa ülest äh, võimu, Euroopa eelarvet, mis oleks ülemel võrreldes liikmesriikide eelarvega ja nii edasi. see on osaks liikmesriikide suveräänsust ja rahvaste suveräänsusest, kui õiguse mõistmine eraldatakse äh, rahvaste reaalsusest, siis me jõuaksime demokraatiaga vastuollu suur aitäh, härra Tsõera, poolteist minutit. suur aitäh, mina tahaksin avaldada tunnustust proua Makoveile tehtud töö eest. ma usun, et tegemist on ajaloolise otsusega, eh, milleks on Euroopa prokuratuuri loomine. meile selgitati, palju raha läheb kaduma Äh, tegemist on meie maksumaksjate rahadega. liikmesriigid ei ole praegu piisavalt tõhusad oma võitluses pettuse vastu. ainult üks kolmandik ettepanekutest tegelikult viivad kuhugi viivad süüdistuseni. nüüd aga tahetakse luua sõltumatu prokuratuur, mis võimaldaks meil ka tegelikult edasi liikuda ja ainult sui generis süsteem oleks tõhus. kui me aga jällegi ainult lähtume koordinatsioonist ja mm, kirjasõnast kaugemale ei jõua, siis midagi ei muutu. Euroopa prokuratuuril on vaja legitiimsust aga seda võib ta saada tänu Euroopa Parlamendi abile. me peame Olafi, Eurojusti, Europoli ja teiste töö äh, ära jagama ja peame tegema seda õigussüsteemi äh, põhjal. härra Tsaanil on teile sinise kaardi küsimus, kas nõustute? palun, jah. Yes, you have the floor. jah, palun, härra Tsaani, teil on sõna suur aitäh selle eest, et mulle sõna andsite. minu küsimus tegelikult oli mõeldud proua Kreslele alguses, aga niikaua kui meil on kaua, kui meil ei ole prokuratuuri, meil on korruptsioon, aga me teame, et korruptsiooniga on väga palju eh, seotud, mida te plaanite teha? torej, Evropsko javno tožilstvo kot sui generis organ. suur aitäh. Euroopa prokuratuur sui generise põhiselt eh, aitaks vältida olukordi, kus eh, liikmesriigid pärast praegu õigesti ei käitu ja kus nad ei võitle korruptsiooni vastu kolmkümmend üks protsenti Olavi soovitustest eh, viivad eh, millenegi liikmesriikidesse ja liikmesriigid täidavad neid ainult kolmkümmend üks protsenti. küsimus on selles, kui palju te tegelikult lõpuks mingit tulemust annavad, tõenäoliselt vähem, nii et sellist prokuratuuri meil vaja on. suur aitäh, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Niidermüller. suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik. üks eelnevaid kõnelejaid ütles midagi, millega ma ei nõustu, sellepärast et ma usun, et meil tõesti on vaja Euroopa prokuratuuri eelkõige seetõttu, et paljudes liikmesriikides on tõsiseid probleeme seoses sellega, et Euroopa raha kulutatakse, korruptsioon lokkab. ja see on miski, mis jällegi õõnestab kodanike ja hääletajate usaldust Euroopa Liitu. sellepärast, et äh, nad ei mõista, kuidas Euroopa Liit neid aitab, kuidas äh, neil on äh, tänu sellele oma eesmärke võimalik saavutada. seega meil on vaja Euroopa prokuratuuri, see peab olema täielikult sõltumatu liikmesriikides, sellepärast et me teame, et on palju liikmesriike, kes ei ole praegu valmis äh, meie ühistest reeglitest kinni pidama ning ei panusta täiel määral korruptsioonivastases võitlusesse. see on põhjuseks, miks meil tõesti on vaja sõltumatut äh, prokuratuuri. suur aitäh, üks minut, härra Stevens! proua Stevens. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid. mina toetan seda, et me tõhusalt võitleksime pettuse vastu ning et äh, riiklikke vahendeid kasutatakse õiguspäraselt, see aga ei tähenda seda, et Euroopa prokuratuuri loomine sõltumatu ametina oleks õigeks lahenduseks, meil on juba olemas Eurojust, mis tegeleb justiitskoostööga, Olav on meil olemas, mis peaks võitlema halduspettuse vastu. ja siin me peaksime tõhusamalt tegutsema, kui me loome Euroopa prokuratuuri, siis see tähendab seda, et lihtsalt kulutame maksumaksjate raha. kui vaadata Euroopa Liidu toimimislepingu vastavat artiklit, siis me näeme, et tegelikult, et tuleks lähtuda olemasolevatest Eurojusti sätetest PIF direktiiv, kus räägitakse rikkumistest, on ka miski, mis tegelikult on veel triloogil arutelul. ja ma arvan, et praegu tehtud ettepanek on välja tulnud valel ajal. mis kasu oleks sellest, et tehakse terve rida soovitusi nõukogule? suur aitäh poolteist minutit, härra Tartmas uh,. Yes. eile äh, Prantsusmaa president äh, avaldas põlgust parlamendisaadikute juurde, kui ta ütles äh, Prantsusmaa ei kiida iial heaks parlamendi asukoha muutmist. nii et, et näib, et see rong Strasbourgi ja Brüsseli vahel sõidab igavesti ning see Äh, on teema, millega võib-olla Euroopa prokuratuur peaks tegelema, aga loomulikult midagi taolist ei juhtu. Äh, Prantsusmaa president võib käituda sama põlastavalt nagu alati, ka see äh, raport suhtub demokraatiasse põlastavalt. Need, kes koostasid Lissaboni lepingu, teavad väga hästi, et Euroopa prokuratuuri loomise ettepanek on liikmesriikide valitsustele vastuvõetamatu ja tõepoolest neliteist liikmesriikide parlamenti on pannud veto sellele ettepanekule aga see klausel, mis häbiväärselt sisse pandi, on see, et liikmesriigid võivad tõhustatud koostöö läbi edasi minna Euroopa prokuratuuri loomisega see on äh, hukkamõistmist väärt. samas tunne, tunne, see raport meenutab meile korruptsiooni ja pettusi, mis on seotud Euroopa Liidu rahaga, rohkem kui kolme miljardi ulatuses aastas, aga mida see näitab, see näitab seda, et äh, Euroopa Liit on äh, teatud parasiit. Euroopa Liit äh, elab maksumaksjate arvel ning nagu siin raportis öeldakse, Euroopa Liidu rahaga rahastatakse Euroopa Liidu enda sisemist korruptsiooni see ettepanek on Trooja hobune, see ei lahenda midagi, see röövib veelgi rohkem liikmesriikide suveräänsust kas te olete valmis vastama sinisele kraadile? jah, proua Kressle, kolmkümmend sekundit, palun. härra Taatnõe, äh, te teate väga hästi, et Prantsusmaa äh, äh president äh, kaitseb Euroopa õigust, sellepärast et aluslepingutes on kirjas, et parlamendi asukoht asub Strasbourgis um,. The, the... küsimus oli jah, väga armulik, aga üks minu erakonna äh, kaebusi on selline, et Euroopa lii-, õigust äh, seatakse kõrgemale Inglise üldisest õigusest, mis on palju parem süsteem. ja mina tahaksin öelda, et igaüks, kes suhtub Euroopa Parlamenti tõsiselt ja teiesugused inimesed on, äh, kin-, mina leian, et Euroopa Parlament on aja raiskamine ja raha raiskamine ja minu arvates on üllatav, et teiesugused inimesed toetavad Prantsusmaa presidenti ja seda, seda häbi, seda rändavat tsirkust jah, äh, aega on ainult kolmkümmend sekundit küsimustele vastamiseks ja üritame olla väga demokraatlikud ja anda kõigile võimaluse äh, sõna võtta. ja järgmisena saab proua Maier üheks minutiks sõna. Äh, aitäh. president, meie eraldame maksuraha Brüsseli taotlusel, teeme kärpeid Brüsseli taotlusel ja varsti võtame inimesi ka vastutusele Brüsseli vastu-, palvel meil ei ole vaja ainult Euroopa lippu, Euroopa hümni ja Euroopa raha, meil on vaja ka Euroopa prokuratuuri. Eh, Holland ja kümme teise kaksteist liikmesriiki kasutasid kollase kaardi menetlust ja juba enne prokuratuuri loomist räägitakse selle volituste laiendamisest, nii et, et see ei uuriks ainult pettusejuhtumeid, vaid tulevikus peame siis jätma Euroopa Liidu hooleks ka terrorismi ja piiriülese kuritegevuse ja lapseröövi juhtumeid Euroopa Liit ei peaks siin sekkuma, tegemist ei ole pettusevastase võitluse ja terrorismivastase võitlusega, siin on asi võimus Äh, me näeme, kuidas luuakse Euroopa Ühendriike ja siin ei ole liikmesriikidele kohta, ma arvan, Hollandi kolleegid arvestavad sellega, kui homme hääletavad. aitäh ja meie järgmine kõneleja on äh, proua Kinitši. suur aitäh Euroopa prokuratuur on üks kõige ambitsioonikamaid äh, algatusi üldse viimastel aastatel äh, võitluses pettuse vastu Euroopa Liidus. seega ma tahaksin tänada proua Makoveid tehtud töö eest, sellepärast et ma usun, et parlament peab oma hääle kuuldavaks tegema siin selles ettepanekus äh, me peame paika panema teatud kriteeriumid, millest tuleb kinni pidama, oma näiteks sõltumatus ning see, et Äh, liikmed peavad olema vabad igasugust liikmesriikide mõjust. Äh, tegemist on vaja tõhu-, äh, meil on vaja selliste tõhusate süsteeme, mis abistaks liikmesriike ning samuti peame muidugi täielikult kinni pidama nii süüdistatavate kui süüdistatute õigustest kogu menetluse käigus. suur aitäh! aitäh ja nüüd üheks minutiks härra Ujazdovski lugupeetud president, ehm, daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma arvan, et me peaksime olema väga delikaatsed ja ehm, ettevaatlikud, kui me selle teemaga tegeleme, sest nagu ütles härra Michel, kõigepealt tuleb austada liikmesriike ja nende erinevaid juriidilisi ja õiguslikke traditsioone ja seetõttu ei saa mina olla nõus proua Makovei raportiga, sellepärast et see raport läheb vastupidises suunas sellele, millest ma just kõnelesin Äh, üheksa liikmesriiki on kasutanud kollast kaarti äh, Euroopa prokurör, äh, prokuratuuri loomise vastu ja ma tahaksin meelde tuletada, et ainult kõigi liikmesriikide ühehäälsel toetusel on võimalik selline prokuratuur luua me tahame luua äärmiselt tsentraliseeritud organid, mis on kõrgemal liikmesriikidest ja nendest prokuröridest ja sellel oleks mitu pädevust, mitte üksnes võitlus pettusega, aga äh, võitlus äh, piiriülese kuritegevusega, organiseeritud piiriülese kurjategev-, kuritegevusega. see peaks olema siis järgmiseks sammuks Euroopa prokuratuuri loomisel ning teie, kallid kolleegid, äh, tahate suurendada prokuratuuri pädevusi aga tulemus on see, et äh, meil ei olegi mitte midagi, sest see prokuratuur on liiga tsentraliseeritud. aitäh äh, ja järgmisena saab sõna proua Regner. jah, juba üle kümme aasta räägitakse sellest, kas on vaja Euroopa prokuratuuri või ei ja mina äh, nõukogu puudumisel väljendada kahtlust seoses ühe Kreeka juhtumiga äh, kohtus äh, on otsustatud, et äh, liikmesriigid peavad kaitsma Euroopa huve samaväärselt kui liikmesriikide huve, oma huvi ning Eh, selles mõttes on eh, prokuratuuri, Euroopa prokuratuuri loomine loogiline järgmine samm, ma leian aga, et Euroopa Liidu finantshuv eh, tuleb kaitsta, tuleb võidelda korruptsiooni vastu ja minu arvates oleks see loogiline ju, peaks olema see loogiline kõigi selle koja liikmete jaoks. Need kahtlused, mis Äh, mul on tekkinud, äh, tahaksin tulla tagasi äh, Lissaboni lepingu juurde, kus on selle õig-, ettepaneku õiguslik alus, seal räägitakse, et on vaja võidelda finantshuvide vastaste kuritegevustega ja ma tahaksin proua Makoveid tehtud töö eest tänada. aitäh ja härra Juurek järgmisena. aitäh. aitäh liikmesriigid on Euroopa Liidu aluseks, seda ei saa vaidlustada, sest et siis me vaidlustame ka oma koostöö. me oleme lepingu osapooled, me oleme näinud, kuidas Euroopa Liit on hakanud oma loomust muutma. me Äh, alguses oli Euroopa Liit lihtsalt äh, äh, kaubandusorganisatsioon, nüüd aga tegeleme ka juba eelarve ja muude asjadega ning Euroopa prokuratuur tahaksin sellega seoses mainida äh, Äh, artiklit kaheksakümmend kuus äh, aluslepingutes, paljud on seda maininud, aga seal äh, selles artiklis nähakse ette ka Euroopa prokuratuuri pädevuse laiendamine. kui Euroopa Ehm, me ei suuda saavutada oma eesmärke, ehm, luues selliseid institutsioone nagu Euroopa prokuratuur aitäh ja nüüd eh, vaba mikrofoni voor viis eh, kõnelejad ja härra Foss. aitäh. Eh, kõigepealt tahaksin ma kinnitada, et Euroopa prokuratuuri loomine on oluline ja seetõttu olen ka mina ise sellist üldist lähenemist soovinud, et meil ei oleks mitte üksnes prokuratuur, et me üleüldse mõtleksime ka kõigi struktuuride lõplikule väljatöötamisele, mis praegu Eurojustiga toimub, meil on ettepanek, aga ometigi me tegutseme edasi ka veel Europoli ja Olafiga, me peame siin menetlusi äh, lahendama, asjad on äh, selgusest kaugel ja ma oleksin soovinud, et meil oleks olnud selline üldine lähenemine kõikidele nendele teemadele, eriti kena oleks olnud see, äh, kui äh, äh, kogu sellesse menetlusse oleks toodud suuremat selgust. loomulikult ei ole sugugi nii lihtne Äh, arvestades, äh, mis toimub äh, nõukogus ja parlamendis seoses Eurojusti reformiga. kõneline katkestatakse, aitäh. järgmine kõneleja üheks minutiks, proua Anderson meie ei ole veel lõplikult oma seisukohta Euroopa prokuratuuri osas välja kujundanud, sellepärast et meil ei ole veel õnnestunud nõukogu ettepaneku eelnõu üksikasjadega tutvuda, aga põhimõtteliselt toetavad argumendid on muljetavaldavad senikaua, kui on olemas kaitsemeetmed, mis puudutavad prokuratuuride sõltumatus ja kohtualuste õigusi. sajad miljoneid, kui mitte miljardid eurod lähevad iga aasta kaduma just nimelt Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate toimuvate pettuste vastu ja äh, vastupidiselt asjadega, mida te varem kuulsite, sellesse teemasse ei suhtuta piisavalt tõsiselt, näiteks äh, kolmkümmend kaheksa äh, juhtumit. Saksamaa kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal esitas Olafile, aga Ühendkuningriik ainult neli juhtumit, on täiesti lubamatu et meil ei ole korralikku aruandluskohustust, mis peegelduks ka meie statistikas, kui palju näiteks Ühendkuningriigis on Euroopa rahadega pettusi. sellepärast, et selline mulje nagu Ühendkuningriigis kõik korras oleks, on täiesti vale, aitäh. järgmiseks ühe, härra Wojciechowski, üks minut, palun suur tänu. see eh, Euroopa prokuratuuri idee te-, näitab negatiivseid tendentse Euroopa Liidus, aina vähem on raha ja roh-, rohkem eh, võimu, aina vähem abi, aina rohkem repressioone. sooviksin meenutada, et Euroopa Liidu äh, eelarve on ähm, väiksem kui üks protsent SKP-st ning samas liigub Euroopa Liit äh, sajaprotsendilise kontrolli üle kõige äh, üle, mis toimub Euroopa riikides. ma ei ole sellise arengu poolt. Euroopa Liit, äh, Euroopa Parlament peaks olema institutsioon, mis aitaks kodanikke kes äh, toetaks kodanikke, mitte ei represseeriks neid ja sellega seoses ma ei toeta Euroopa prokuratuuri loomist ja ma ei arva, et äh, riiklik äh, prokurör peaks asendama sellega. proua Bilbao, üks minut. suur tänu, proua president. sooviksin äh, väljendada toetust Euroopa prokuratuuri loomisele, sest see aitab paremini ja sõltumatult tõhusamalt ehm, uurida ehm, korruptsioonikuritegusid, mis tabavad kogu Euroopa Liitu. ma sooviksin toetada, et ka see uuritaks, uuriks ka ehm, piiriüleseid kuritegusid nagu rahvusvaheline terrorism. me peame seda tegema nii, et see oleks tõesti sõltumatu, paremat ko koostööd on vaja ning äh, Eh, eh, see eh, peaks ta vähendama nii rahvusvahelist kuritegevust kui ka pettust. see jääks ära, jätaks ära ka sellised piinlikud vahejuhtumid, nagu mis on tabanud viimasel ajal Hispaanias. see aitaks meil paremini edasi liikuda. Hispaanias valitsuspartei on eeliskohelnud oma liikmeid Eh, ja sõpru ja eh, samas vaadatakse kõrvali, kõrvale ning eh, üritatakse väita, et need probleemid ei ole parteiga kuidagi seotud. suur tänu. ja viimane kõneleja on härra Jaua üheks minut-, pooleks minutiks. suur tänu me tegeleme eh, küsimustega, mis eh, on seotud korruptsiooni ja piiriüleste kuritegudega. igaüks, kes toetab inter-, Euroopa integratsiooni, võiks selle poolt olla, kuid samas paljud liikmesriigid hirmust üritavad seda ettepanekut tagasi lükata, räägin siin hirmust, sest eh, on selliseid valitsusi, kes leiavad, et Eh, sellised institutsioonid võiksid eh, tähendada seda, et neid endid eh, süüdistatakse pettuses. praegusel hetkel on, peaks välja pak-, oleks vaja välja pakkuda nii-öelda võrgustiku tüüpi prokuratuuri vastasel korral ei oleks praktikas sellest mingisugust kasu ning kui me räägime siin näiteks käibemaksust vabastamisest, siis see on küsimus, millega äh, peaks tegelema. Euroopa Parlament äh, peaks lööma sellise prokuratuuri, mis tõesti suudaks toimida. anname nüüd sõna taas proua volinikule. suur tänu äh, arutelu eest kõigi arvamuste eest, eriti sooviksin tänada neid, kes toetavad Euroopa prokuratuuri loomist. tahaksin teile kinnitada, et korruptsiooni ja pettusevastane võitlus on eh, komisjoni kõrgemate poliitiliste eh, prioriteetide seas on minu enda jaoks väga oluline ning olen sügavalt veendunud selles, et meil on vaja sõltumatut äh, äh, Euroopa prokuratuuri õiglaste äh, uuringute läbiviimiseks kogu Euroopa Liidus. see peaks kaasa tooma käega katsutavaid tulemusi, olen kindel selles, et Euroopa maksumaksjad on ära teeninud sellise institutsiooni mis äh, kaitseks nende raha väga konservatiivsete äh, hinnangute kohaselt äh, on see umbes üks koma kaks miljardit eurot, mis oleks võimalik Euroopa eelarvesse tagasi tuua. ja mida saaks kasutada ausate projektide toetamiseks Euroopa struktuurifondide raames nüüd rääkides sellisest suurest rahahulgast ning Euroopa eh, prokuratuuri ülalpidamiskuludest, siis eh, on hea eh, kulu-tulu tasakaal siin ja ma arvan, et siin tuleks rääkida ka sellest, kuidas toimivad Olav ja Eurojust väga õigesti öeldi siin eh, väga eh, täpsetest kirjeldustest ja menetlustest. Eh, ja täpselt peab kindlaks tegema, mis, mida teeks, väga palju on vaja veel ära teha, on vaja selgelt jagada pädevused tsentraalsel ja liikmesriigi tasandil, samuti peame eh, selgelt eh, välja ütlema, millised eh, kriteeriumid peavad iseloomustama inimesi, kes selleks tööks välja valitakse. õigusti ütlete ka seda, et menetluslikud õigused liikmesriik, menetluslikud õigused liikmesriikides ei tohi ohvriks langeda ka neid tuleb prokurat-, prokuratuuris kindlasti äh, Äh, säilitada ja nüüd, mis puudutab kollast kaarti, mida mitmes äh, liikmesriikides äh, näidati prokuratuurile, siis ma ei arva, et see kollane, need kollased kaardid on lõplikud. ma kavatsen pöörduda nende parlamentide poole, olen seda juba teinud ja kavatsen kas isiklikult kohale minna, selgitada äh, Eh, kuidas eh, eh, edasi minna, kuidas, millised klauslid garanteerivad näiteks lähimuspõhimõtet ja kindlasti ehm, liikmesriikide kohtute pädevused ja iseseisvus säilitatakse Eh, kindlasti loodan eh, dialoogile liikmesriikide parlamentidega ning eh, tõhustatud teavitamise teele peaks olema meil võimalik selgitada, et lähimuspõhimõtet ei rikuta. suur tänu teile veel kord ning sooviksin paluda, et homsel hääletusel te hääletaks Euroopa prokuratuuri poolt. suur tänu, proua volinik ning annan nüüd sõna proua raportöörile kaheks minutiks, proua Makovei. lugupeetud proua president, arutelu oli väga huvitav, üritan kolleegide küsimustele vastata. kõigepealt retooriline küsimus, mis on suunatud kolleegidele äh, Eh, mis oli, mis oli kolleegide poolt eh, pärit liikmesriikidest, eh, mis on prokuratuuri vastu. ning nad küsivad, kuidas, kuidas see võiks mõjutada nende koduriikide prokuratuure, võib-olla ei soovita näiteks, et kohe, et teised teaks, kas tehakse head tööd või mitte, see teeb, võib minna ka teise olulise küsimuse juurde nimelt maksumaksjate raha on nii-öelda ühises kaukas ja eh, niikaua, kui see on ühiskaukas, peame me seda kõik kaitsma, kui mõnes riigis toimuvad asjad väga hästi ning eh, näiteks eh, kohtu uurimine viiakse lõpule teises riigis, aga mitte, siis see tähendab, et eh, näpatakse ka nende riikide kodanike tagant, kus asjad lähevad hästi ning see oleks vastuks ka Hollandi kolleegidele, kes on rääkinud, kes rääkisid siin sellest, et nende juures toimuvad koht-, toimub kohtumine väga hästi, aga mujal mitte. ja nagu ma ütlesin, raha on kõik ühes kaukas. nüüd teiseks, prokuratuuri Äh, ja poliitika äh, koostoimimine. Mm, äh, siin on rõhutatud, et see prokuratuur peab olema täiesti iseseisev, näiteks praegusel hetkel Rumeenia parlamendis nähakse asju teistmoodi. on ilmselge, et nii liikmesriikide prokuratuurile kui Eh, nii prokuratuur kui ka eh, Euroopa prokuratuur peab olema iseseisev, samuti on, eh, tuleb tegeleda käibemaksu rikkumistega. peame olema käibemaksupettustega, peame võitlema igasuguse Euroopa fondide vastase pettusega. suur tänu, arutelu on lõppenud, enne kui lähme järgmise päevakorra